tere päevast!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 quarter to four and we have lights, we have microphones. kell on kolmveerand neli, meil on valgus, meil on mikrofonid, meil on tõlkide toetus ja me saame jätkata oma koosolekuga. koosolek peatus siis, kui äh, proua Maletitš hakkas kokku võtma oma arvamuse projekti arutelu kus osalesid variraportöörid ja Euroopa Komisjoni esindaja. mul jääb üle ainult mainida, et eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell kaksteist kolmapäeval, kahekümne kaheksandal novembril. kahekümne kaheksas november kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt, punkt viis jätsime ära sellest räägime koordinaatorite koosolekul ja võtame järgmise päevakorrapunkti, ehk siis komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse number üks null kaheksa kaks kaks tuhat kuus Euroopa territoriaalse koostöörühmituse ehm, kohta kohaldamise aruandes kasutatavate näitajate loetelu. parlament äh, sai juba selle delegeeritud õigusakti ähm, projekti, kus on need näitajate äh, loetelu sees, nüüd on meil kolm kuud aega, mida võib veel kolme kuu võrra pikendada, mille jooksul me saame ähm, esitada vastulause sellele ettepanekule. kui vastulauset ei esitada, siis, esitata, siis komisjon võib delegeeritud akti vastu võtta. seetõttu annan ma kõigepealt sõna komisjonile, et ta tutvustaks seda delegeeritud õigusakti, siis annan sõna koordinaatoritele ja teisele, teistele regi komisjoni liikmetele, et nad saaksid esitada küsimusi, kui nad seda soovivad. härra von Brežka, palun aitäh, proua esinaine, tere päevast kõigile saadikutele. ma tutvustan väga lühidalt seda, aga kuna tegemist on üsna tehnilise teemaga, siis astuksin kõigepealt sammu tagasi. tuletaksin meile kõigile meelde, mida see ETKR tähendab, see on õiguslik instrument, millega toetatakse piiriülest koostööd see loodi umbes ka kümme aastat tagasi ning kohalikud ja regionaalsed omavalitsused erinevatest liikmesriikidest saavad selle abil luua öö, selliseid gruppe, rühmi, millel on õigus, mis on juriidilised isikud ning mis saavad siis projektides osaleda. kõige öö, kuulsam öö, ETKR, millest te vast olete kuulnud, on haiglate ETKR. see asub Hispaania, Prantsuse piiril Sedaanias ja otsustati, et selle asemel, et osaleb üks haigla, osaleb seal, osaleb kaks haiglat, osaleb nüüd üks ühine öö, ning seda juhib siis öö, see ETKR. komisjon tegi ka Euroopa piiriülese mehhanismi ettepaneku kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks ajaks, see on natukene teistsugune, sest äh, see peaks võimaldama, et ühe liikmesriigi reegleid rakendatakse teises liikmesriigis, samuti ähm, üldise majandushuvi teenuste äh, pakkumiseks. ETKR määrus võimaldab komisjonil vastu võtta delegeeritud akte, kus Mm, pannakse paika näitajad, millega saab hinnata ETKR äh, määrust. ning selline delegeeritud akt teie ees nüüd seisabki, ma üksikasjadesse ei hakka laskuma, rõhutaksin vaid seda, et meil on viis erinevat näidikute gruppi, nad on seotud tõhususe, äh, olulisuse, lihtsustamise ja Euroopa Liidu poolse lisaväärtusega. see näit-, esitajate nimekiri on ka lisas olemas. miks meil on siis seda vaja? lihtne vastus on, et selle põhjal saab komisjon analüüsida ETKR-i määruse ellurakendamist, mis võeti vastu paar nädalat tagasi, mis saadeti ka parlamenti ning nende näidikute põhjal tehti mitmeid järeldusi. olulisuse puhul näeme me, et ETKR-i hulk on suurenenud neljakümne kaheksalt seitsmekümne kahele ehk siis kahe, umbes kolmkümmend protsentini kahe tuhande neljateistkümnendat aasta, aastast praeguseni. see näitab, et ETKR-id on järjest tähtsamad. võib ka näha, et ETKR-ide liikmete hulk on suurenenud kuuesajalt kaheksasajale viimase kolme aastaga ja võib ka näha, et võrreldes teiste struktuuridega äh, on need ETKR-id äh, äh, mitmekülgsemad, nad suuva-, suudavad tulenevalt sellest, et nad on juriidilised isikud, kiiremini kohaneda nendes riikides, kus nad tegutsevad ehk siis kokkuvõttes, et EKR-id leevendavad piiride lahutavat mõju. niisiis, ETKR-idel on täiesti lisaväärtus olemas ning see raport, mis põhineb nendel näitajatel, teeb, joonistab üsna positiivse pildi. ja komisjoni seisukohalt me ei näe praegusel hetkel, et seda ETKR-i määrust oleks vaja muuta. ma nüüd lõpetaksin üks lause veel, loomulikult see ei tähenda seda, et kõik oleks oivaline, võib veel näha, et meil on vaja paremat kommunikatsiooni, sest see on endiselt üsna uus asi paljude omavalitsuste jaoks, samuti on vaja paremat koordineeritust liikmesriikide vahel selle määruse ellurakendamiseks ning tagamaks, et meil on tõesti sellised standardsed nõuded ja menetlused äh, ETKR-ide loomiseks. aga see ei lange ETKR-i määruse alla, sest siin tulevad mängu liikmesriikide reeglid ja määrustikud, mida loomulikult ETKR-i määrus ei reguleeri. nüüd lõpetan ja olen valmis teie küsimustele vastama. aitäh! nüüd saavad sõna Riigikomisjoni saadikud. ma peaks ütlema, et alustame koordinaatoritest. härra Zeller. aitäh, proua esinaine. mina olin varem ETKR-ide raportöör ja mind rõõmustab see, et see öö, äh, instrument on populaarseks muutunud, nüüd meil on siis seitsekümmend kaheksa ETKR-i eh, olemas juba, kuigi eh, nüüd selle vastuvõtmine eh, liikmesriikides on väga erinev olnud. siiski on see olnud väga vajalik instrument piiriüleseks koostööks. nagu siin ka kirjas on ja ja kui nüüd selle kohta on ka põhjalik raport kirjutatud, siis võimalik, et see, mida te just ütlesite, võib anda veel oma panuse, et see instrument muutuks veel populaarsemaks ning et esialgsed arusaamatused, mida võib veel täheldada mõningates regioonides, näiteks Äh, Saksamaa idapiiril äh, äh, Tšehhi Vabariigi ja Poolaga. seal on natukene segadust selle instrumentiga, seega on see raport tervitatav. täna sain ka kätte selle näidikute kataloogi komisjonilt ja me tudeerime seda kindlasti põhjalikult, aitäh! Thank you. Other members? aitäh, kas veel mõni riigikomisjoni saadik soovib kommenteerida? ei? ma pean esitama ka küsimusi, küsimuse, kas mõni saadik leiab, et me peaksime esitama vastulause? või soovima veel kolme lisakuud selle ettepaneku uurimiseks? ei proposal. You, you, you are looking for extra time? Yeah. So, okay? Come back to this. Hmm. All right. We, we mark that. olgu, paneme siis kirja, et äh, leiame endale natukene aega, võtame aega juurde ning kas meil on vaja kolm kuud, härra Zeller? ei, see võib palju lühem aeg olla. teeme siis nii, et detsember teile sobib, jah. detsembris paneme selle punkti päevakorda. ja selleks ajaks loodetavasti saame selle teemaga ühele poole. selline on meie otsus delegeeritud õigusakti kohta. järgmine päevakorrapunkt. see puudutab äh, ühissätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, pluss Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis äh, CBR. nüüd toimub siis arutelu muudatusettepanekute esitamise järel, mida on um-, natuke rohkem kui kaks tuhat. tähtaeg oli kahekümne teine oktoober. see ettepanek on üks tähtsamaid õigusakti, akte, mis meie komisjoni ees seisab. see selgitab vast ka seda, miks nii palju muudatusettepanekuid on esitatud meil on arvamused ka üheksalt teiselt komisjonilt, ehk siis võib oodata veel rohkem muudatusettepanekuid sealt. täna räägime esitatud muudatusettepanekutest ja oleks huvitav ära kuulata raportööride seisukohad, sest me peame öö, äh, otsustama hiljem ka, millal hääletada selle raporti üle proua Kreel. jah, minu kaasraportöör ei ole kohal. ma eeldasin isegi, et me jõuame selle aruteluni natukene hiljem täna. Te juba ütlesite, et kaks tuhat ükssada ja midagi muudatusettepanekut on esitatud sellele. ma ei ole kõiki neid veel jõudnud lugeda läbi, seetõttu tuleb tunnistada, et mina täna muudatusettepanekutest soovida ei rääkinud, ei rääkinud, soo-, ei rää-, <laughs> soovi, ei soovinud rääkida, aga kolleegid seda soovisid ja öö, mul on esialgselt öelda paar-kolm märkust küll nende muudatuste kohta. mitmed muudatusettepanekud soovivad väga meeldivaid asju veel lisada sellesse määrusesse nad on kõik äh, mõistlikud, kasulikud ja nii edasi, aga ma arvan, et kui me soovime ühtekuuluvuspoliitikat äh, lihtsustada, selle haldamist lihtsustada, siis me ei saa siia veel sisse kirjutada paari tuhandet asja, toon ühe näite alustame mõistetest. ja kui me siin nüüd ütleme, et me peame järgima teatud horisontaalseid põhimõtteid ja silmas pidama teatud selliseid ja selliseid nõudmisi, siis jah, sellest see on kasulik ja see, see on mõistlik, aga kui me konkreetselt niimoodi need välja toome, siis tuleb neid ka konkreetselt kontrollida. selleks on vaja veel nagu lisaraportööri haldus äh, ametil, selleks on vaja lisaressursse jällegi. ning need haldusametid ja kõik muud, kes sellega, asjaga tegelevad, kaotavad igasuguse paindlikkuse ning kui ma nüüd ütlen, et ma, mingi konkreetne linn või regioon või mingi, või ma soovin toetada mingit kon-, konkreetset üksust, Äh, kui ma, äh, siis, siis peab äh, komisjon koostama selle kohta veel eraldi raporti. me oleme siin aastate jooksul nõudnud suuremat paindlikkust regioonide jaoks, lihtsustamist ja ning see on sellega vastuolus. Andrei Novakoviga me päris ühel nõul selles küsimuses ei ole. minu esialgne reaktsioon oli, et esimeses artiklist tuleb suurem osa muudatusettepanekuid tagasi lükata, sest see toob kaasa liiga palju bürokraatiat. ma loodan, et me saame tänast arutelu selleks ära kasutada, et äh, veenda kolleege, et äh, asi ei ole selles, et ma poliitiliselt millegi vastu olen, vaid selles, et ma soovin tõesti regioonidele anda paindlikkuse, et nad ise saaksid otsustada partnerluslepingute läbi äh, Äh, tugevdatud partnerluspõhimõtte kaudu, äh, et nad saavad ise otsustada, millises suunas me, nad oma regioonidega soovivad liituda, e, mida nad täpselt teha soovivad. Äh, et sellega tuleb ju kõik, sellest tuleb veel komisjoniga neil rääkida ja meid teavitada, aga see, see, selle, sellega oleks kõik korras. teine äh, põhimõtteline probleem, mille üle tuleb otsustada, et kas me soovime neid ülekandeid või mitte. ma eeldan, et homme, kui me hääletame Euroopa investeeringute InvestEU üle, siis me näeme, millises suunas me saaksime ka siin nende kompromissidega edasi liikuda. seetõttu tuleb tunnistada, et täna äh, päris kõike otsustada ära ei saa. seesama kehtib artikkel viieteistkümne kohta. siin kõik fraktsioonid liiguvad omas suunas, osad soovivad kustutada seda, mõned sinna midagi lisada väga keeruline on siin kompromisse leida. tuleb tõesti öö, seda, selle üle veel palju läbi rääkida, rääkida. esimene variraportööride kohtumine juba toimus, detsembris toimuvad järgmised, me peame veel päris paljude inimestega läbi rääkima, et mingisugused kompromissid välja töötada, sest me ei saa lubada sellist öö, lõpptulemus, kus äh, täiskogul on saal pooleks. meil on vaja veel põhjalikke arutelusid pidada, et me suudaksime välja töötada ühise positsiooni loomulikult, kuna igaüks meist soovib ka valimiskampaaniat teha, siis see, see on üsna keeruline kõik. kolmas märkus täna õhtul. mõningates kohtades jäi mul silma, et et äh, liikmesriigid on juba teinud lobi saadikute juures ja nad juba äh, plaanivad esimest triloogi. ma tuletaksin teile siin meelde, et meil, et selleks, et mul oleks võimalikult suur pai- äh,, manööverdamisruum äh,, Äh, triloogi jaoks ning selleks on mul vaja parlamendi positsiooni ning kui parlament võtab nõukogu positsiooni oma hääletusel üle, siis mille üle ma seal veel saan läbi rääkida? aga te-, äh, aga äh, kui me nii ei tee, siis ma saan jah, mõnel pool nõukogule järele anda, teisel pool läbi rääkida aga kui me lihtsalt nõukogu positsiooni üle võtame, siis on läbirääkimised raskemad. seetõttu äh, jah, tuleb mingid asjad siia veel sisse äh, kirjutada, kuigi ma annan võib-olla endale aru, et nad niikuinii läbi ei lähe. aga neid saab läbirääkimistel ära kasutada ma ei ole kõikide muudatusettepanekute puhul kindel, kas nad õiguslikult üldse mõistlikud on. sekretäriaadi ning komisjoni inimestega peame veel kontrollima, et millised need, neist õiguslikult läbi lähevad ja millised mitte, aga kahe tuhande muudatusettepaneku kohta ma veel kommentaare täielikult jagada ei saa, see on lihtsalt esimene, see oli esialgne äh, mulje nendest muudatusettepanekutest mul praegu, aga üks on minu jaoks selge, muudatusettepanekud on nii ulatuslikud ja nii erinevad, et mitte mingil juhul ei ole võimalik detsembris selle üle juba hääletada. meil on vaja aega, et variraportööridega asja arutada ma arvan, et ka fraktsioonidel on vaja aega sest äh, nagu öeldud, ka fraktsioonid on teatud küsimustes lõhenenud. seega on mõistlik äh, natukene rohkem aega eraldada selle teema jaoks. selle asemel, et kiirustada, äh, mis vähendaks parlamendi võimalusi pärast läbirääkimistel. eks me peame vaatama siis, milline see uus ajakava võiks olla. aga see on minu esimene mulje nendest muudatusettepanekutest rikkust. aitäh! suur tänu! kahjuks ka kaasraportöör ei ole siin veel, võib-olla jõuab hiljem. aga nüüd annan võimaluse variraportööridele oma arvamuse väljendamiseks. oleme nüüd ära kuulanud proua Kreeli. proua Tomašitšit ma ei näe nii et esimene variraportöör olen mina ise. esindan ALDE fraktsiooni variraportöörina ja alustan oma kommentaari. esiteks pean ütlema, et tõepoolest toetan mõtet, et meil on vaja piisavalt aega selleks, et arutada läbi kõik muudatusettepanekud ja võimalikud kompromissid ja meil ei ole ka ajasurvet äh, hääletamiseks detsembris, nii et on igati võimalik seda kõike arutada ja võtta pisut aega selleks, et saaksime sisukamad äh, kommentaarid ja lahendused, milles variraportöörid saavad omavahel kokku leppida. see on väga oluline teema meie töökavas. oleks hea, kui me saaksime korraldada nii et äh, fraktsioonide kommentaarid ja muudatusettepanekud, mis tuginevad erinevatel äh, lõigetel ja teemadel, et me saaksime neid arutada ja tegin seda ise ka. esimene muudatusettepanekute rühm, mis oli minu ettepanek ja ka tundub, et ka mitmed teised äh, kolleegid ja ka raportöör tegid selle ettepaneku. Need on muudatusettepanekud, mis on seotud äh, seose ja täienduvusega, äh, mis puudutab Euroopa põllumajanduse maaelu fondi, mis ei ole olnud üldse komisjoni ettepaneku osa ühissätete määruses. mulle tundub, et siin me suudame kompromissid leida äh, variraportööridega ja kõigi nendega, kes on muudatusettepanekuid esindanud, esitanud. nüüd teine muudatusettepanekute grupp. Need puudutavad kliimamuutuste eesmärki. mina pakun kolmekümneprotsendilise eesmärgi eelarvekulutustest kliimaeesmärkidele kahekümne viie asemel ja see on minu ettepanek ja see on kompromisside aluseks variraportööride vahel selle teema osas. järgmine muudatusettepanekute grupp aga lihtsalt kompromissideni ei vii. siin tahame toetada seost majandusjuhtimise Euroopa poolaastaga. siin on täielikult erinevad ettepanekud erinevatelt fraktsioonidelt erinevatelt variraportööridelt ja regikomisjoni liikmetelt. selleks on meil vaja aega, et seda arutada. mõtleme, milline oleks õige tasakaal. sest siin ma olen nõus proua Kreeliga, me ei tohiks lubada seda, et toimub täiskogu hääletus, kus parlament on lõhenenud selle punkti osas me peame regi positsiooni paika saama, millega võiksid nõustuda ka siis teised täiskogul tulevikus. sama, mis puudutab paindlikkust ja sünergiat fondide vahel ja finantsinstrumentide vahel ning ülekandeid fondidest ja RDF ja teised nagu CEF ja InvestEU ja ka finantsinstrumendid. Äh, see on jälle erimeelsusi tekitav punkt regikomisjoni liikmete vahel. sama, sama juhtub täiskogul. see on jällegi üks, mida me peame, asi, mida, mille me peame ise siin regikomisjonis paika saama. ja mina ise olen ka üks variraportööridest kes isegi tegi ettepaneku, et me peaksime suurendama neid äh, üleviidavaid summasid. mis puudutab äh, InvestEU-d ja finantsinstrumente, ma ootan vägi hääletust. vaatame, mis on enamuse arvamus. ja see peegeldab meie arvamust ka üldsätete määruse kohta. mõned küsimused on seotud eelrahastamisega ning Interregile suunatud summadega. siin ilmselt on kompromissid võimalikud ja ühised lahendused. nii et see saab olema lihtne, ma loodan, selles kokkuleppimine ja kokkuvõttes vahe, vahendite suunamine piiriülesele, riigiülesele koostööle vastavalt praegusele metoodikale ja arvestavate, arvestades piigi, piirialade rahvaarvule NATS kolm tase ning iga liikmesriigi kogu rahvastik. see on osa minu ettepanekust. ja jällegi selles kokkuleppimine saab olema lihtne kui muudes, sest komisjoni ettepanek on üsna keeruline. see kahekümne viie kilomeetri ettepanek ja ma arvan, et see, selle kallal saame töötada. nii et lühidalt olen täiesti nõus, meil on vaja aega arutamiseks ja täiesti nõus raportööriga. et leidkem lahendus regikomisjonis jõudkem kompromissideni ja ühise otsuseni. nii palju minu poolt variraportöörina. ja nüüd saab sõna proua Vana. aitäh, proua esinaine, suur tänu ka raportöörile ja ka kaasraportöörile loomulikult suure töö eest. selge äh, on see, et äh, et Riigikomisjon suure osa teie ettepanekutest võtab raportisse üle. ma olen teiega nõus, et me soovi-, me soovime partnerluspõhimõtet äh, tugevdada, me soovime kliimakaitse valdkonnas äh, tugevamini esineda, nagu proua esinaine ka ütles. meie arvates on palju veel teha, aga arutelu liigub õiges suunas. meie jaoks oleks oluline, te teate ka varasematest aruteludest seda, et horisontaalsed põhimõtted peaksid uuesti sisse toodama, kui me räägime naiste ja meeste võrdõiguslikkusest, jätkusuutlikust arengust ning põhiõigustest, ma olen kuulnud, mõistan neid argumente, et et niikuinii nii kasutatakse neid põhimõtteid, aga ikkagi meie arvates tuleks nad uuesti sisse kirjutada, näiteks põhiõigused ja siis see õigusriigi põhimõte, mida me soovime ju tugevdada, meie arvates on oluline, et, et oleks kindel, et nendest põhimõtetest kinni peetakse, eh, need, et, et neid eh, siit välja ei kirjutataks, vaid nad oleks siin uuesti sees. oma fraktsiooni nimel ma arvan, ma ei pea rohkem selgitama seda ülekannete võimalikkust teistesse instrumentidesse, samuti eh, mis puudutab seda makromajanduslikku tingimuslikkust, selle teemal oleme me varemgi palju rääkinud, te teate küll, et rohelised eh, on eh, kindlalt vastu mõlemale punktile. sooviksin veel rääkida ühest teemast eraldi. ma sooviksin komisjonilt võib-olla selgitust, nimelt Euroop-, seosed Euroopa poolaastaga. meile suhtub see, meie suhtume sellesse kriitiliselt, aga äh, eriti on see, see seotud selle üheksateistkümnenda oktoobri äh, äh, komisjoni dokumendiga, kus tuuakse Euroopa, Euroopa semestriga seosed paremini välja Eh, eh, majandus- ja finantspeadirektoraat peaks siis justkui hindama eh, liikmesriikide vajadust investeeringute järgi, me näeme siin, et kohalikud ja regionaalsed omavalitsused jäetakse siin kõrvale ja marginaliseeritakse selle uue protsessiga Äh, kui see kaasatakse äh, Euroopa poolaastase. meie soovime siin rohkem läbipaistvust ning soovime ka komisjonilt selgitust, kuidas selline menetlus praktikas peaks toimima. ning ma ootan tulevast head koostööd, tahaksin rõhutada, et äh, ma olen väga nõus sellega, mida te ütlesite Euroopa Parlamendi tugeva positsiooni kohta läbirääkimiste jaoks. loomulikult öö, öö, mõnel pool liikmesriigid äh, soovivad oma seisukohti äh, läbi suruda, meie aga soovime siin keskenduda ühtekuuluvuspoliitika Euroopa-poolsele lisandväärtusele. loomulikult leiame me, et meil on vaja kvaliteetset teksti läbirääkimisteks, aga äh, selleks on meil vaja rohkem aega, aega meil on aga vähe neljateistkümnel veebruaril oleks viimane võimalus REKI komisjonil hääletada nii, et, et see asi jõuaks enne valimisi ka täiskogule, seda aega on üsna vähe, seega me peame kiiresti omavahel läbi rääkima ning tõesti kiiresti ka tegutsema, aitäh! Thank you very much, Miss Dem-. aitäh, proua Tamato, teil on sõna. aitäh, proua esinaine meie arvates on aeg alustada esimest arutelu muudatusettepanekute üle ja neid on tõepoolest väga palju. võtame järjekorras. kõigepealt tahaksin öelda järgmist. kui ma vaatan kolleegide muudatusettepanekuid, mida on esitanud teised fraktsioonid, tundun, et kõik on nõus, et tuleb võimalikult suurendada sünergiat Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja teiste struktuurifondide vahel me oleme kritiseerinud komisjoni valikut. komisjoni komisjon ei pakkunud välja viiefondilist skeemi oma määruse projektis ja praeguse programmi tööga võrreldes muudab see suhtarvet nüüd ülekanded. arvestades raporti projekti tuleb rõhutada artiklit kümme, mis võimaldab vahendeid ümber suunata struktuuride ja fondide vahel ning InvestEU-ga. kolleegide lahendused on siin väga erinevad. mõned tahavad vähendada viielt kolmele, kolm või isegi kahele protsendile rahastamise määra ja lisaks keskpikas perspektiivis muutmise võimalusega Cinque Stelle jaoks InvestEU jaoks tuleb kasutada artiklit kakskümmend üks. nagu kõigi otsefondide puhul, siin on meil tegemist territoriaalsuse põhimõttega või regioonid või regioonide grupid, neid võib hallata teiste instrumentidega sellest ka meie muudatusettepanek tuhat üheksakümmend kolm. seda tüüpi äh, üleviimisi ei ole küll mitte lihtne teostada ja Euroopa ühendamise rahastu riikliku garantiiga ja liikmesriigi nõusolekuga, nagu on tekstis öeldud. nii et vastutus viidakse Euroopa Liidu tasandilt liikmesriigi tasandile kui me vaatame, mis toimub äh, Saksamaa ja Hispaania võrdluses, siin on tohutud erinevused, nüüd artikkel viisteist. oleme segaduses. tugevdatakse Euroopa poolaastat. see kehtib ka artikli kakskümmend kolm kohta praeguses programmis. meie seisukoht ei ole muutunud praeguse programmi suhtes see, et meil on võimalik kulutused peatada äh, nendes piirkondades, kes ei pea kinni soovitustest. kolleegide ettepanekud, näiteks nelikümmend üheksa muudatusettepanek, komisjon peab teavitama parlamenti. väga hea, aga sellest ei piisa nii et meie muudatusettepanek äh, kustutada artikkel viisteist, kuue roheliste sotsialistide seas on kolleege, kes on meiega nõus ja üleskutse kõikidele kolleegidele. palun austage täiskogu hääletust Vestfaali resolutsiooni osas aastast kaks tuhat seitseteist. meil sunniti, meid sunniti koos kuue ja roheliste ja paljude sotsialistidega meile sunniti peale kustutav muudatusettepanek ja regikomisjonis ei olnud meil vajalikku julgust selleks, et seda koos teha. ja lõpetuseks. uus määrus seab uued tingimused artiklis üheksakümmend üks toodud tingimuslikkuse kohta. see oli ka kahes varasemas programmiperioodis parlamendis koostatud uuring näitab, et olukord, olukorrad, olukordadega ei ole teht-, tegeldud vastavalt probleemide tõsisusele. nii et minu muudatusettepanek tuhat seitsesada kuuskümmend üheksa muudab seda, sest neid, seda tingimuslikkust ei ole vaja ja see on ka kodanikele problemaatiline, need on ainult mõned märkused, loodetavasti võimaldab neil see edasisi arutelusid. aitäh, need olid siis variraportööride sõnavõtud ja nüüd riigikomisjoni liikmed, härra Roope. Eh, aitäh. ka minu arvates on see väga oluline dokument, mida me täna arutame ühest küljest mul on hea meel, et on nii tohutult suur arv muudatusettepanekud esitatud. see näitab, et parlamendi liikmed tunnevad huvi dokumendi vastu, soovivad seda parandada, oleks ka tore, kui see läheks nii, nagu meie seda näeme. teisest küljest nii palju ettepanekuid tähendab ka seda, et mõned komisjoni ettepanekud on pigem teoreetiliselt kui praktiliselt rakendatavad, kuid meie tahame, et ettepanek oleks ähm, elujõuline. me ei taha ainult näha sõnu nagu lihtsustamine või prognoosid, mis puudutavad teoreetilisi jõupingutusi, kuidas vähendada erinevusi riikide ja regioonide vahel. kuid me tahame, et see juhtuks ka praktikas ei ole nõus mõningate sätetega just sellel põhjusel. regioonid ise peaksid soovida hallata fonde, mida neile, mida neile on eraldatud. kui me seda praktikasse ei rakenda, siis ei teki ka suuri muutusi. nagu me teame, erakonnad, valitsuskoalitsioonid muutuvad valimiste järel igal uuel valitsusel on omad äh, prioriteedid ja kui me spetsiifilisema määrusega tahame välja tulla, siis saavutame ka paremad eesmärgid aastast kaks tuhat kuusteist äh, haldusalaseid muutusi on toimunud paljudes äh, liikmesriikides. NATS kaks piirkonnad peaks nüüd puudutama kõiki liikmesriike ja kahjuks komisjoni kavad on sellised, et need piirkonnad, mis olid olemas aastal kaks tuhat kuusteist, ei eksisteeri enam aastal kaks tuhat kakskümmend seitse. ja me ei näe, et nendel, nendele siin dokumendis viidataks. komisjon peaks mõistma, et kõik kõik sündmused ja muut-, muudatused, mis toimus, on toimunud esimeseks jaanuariks kaks tuhat kaheksateist, peaks peegelduma. võtame Leedu, minu koduriigi. kogu riik on jagatud kaheks regiooniks ja erinevus nende kahe vahel, neid on kaks tegelikult, kahekordne. kui vähem jõukas piirkond ei saa areneda ja kui tema majandus ei kasva, siis see erinevus võib isegi suureneda aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse. seega eesmärgid on kenad, aga kui me vaatame, mis elus praktiliselt toimub, esitan seepärast ka rea muudatusettepanekuid. ka näen ma, et ei, teatud ettepanekuid ei mõisteta. võtame näiteks piirkonna Äh, mis vastab Euroopa Liidu keskmise nõudele ja võrdleme piirkonnaga, kus äh, näitaja on madalam. Äh, need riigid peavad pakkuma omapoolse rahastuse, mis on suur, arvestades kaasrahastamise reegleid. mõelgem ka sellele tuleb ähm, mõelda, milline on õige kriteerium. kui lähtume regioonist, siis tuleb kõiki teha vastaval, seda arvesse võttes. kui võtame riigi keskmise, siis tuleb äh, lähtuda riigist kõiges. kui kaasrahastamise määrad on liiga kõrged, siis mõned piirkonnad ei suuda kasutada lihtsalt seda võimalust. praeguse, kui praegune programmi periood lõpeb, siis me ei näe, et erinevused kahaneksid regioonide vahel ja riikide vahel, nii nagu me soovisime vahendid, mida suunatakse, peaksid vähendama erinevusi hoiaksime ära ka majandusrände. inimesed ei peaksid, peaks sellisel juhul reisima mõnda teise riiki tööd otsima. praegu nad seda teevad, sest äh, majanduslik areng, äh, arengutase riikide vahel on väga erinev liikmesriigiti. seega erinevate fondide vahel seoste loomine on väga tähtis need, kes saavad rahastust Ühtekuuluvusfondist, Maaelu Arengufondist, nad peavad hakkama saama kõigi eeskirjadega, sest hetkel on erinevad äh, reeglid rahastamise osas. miski ei takista meid. võiksime sama raamistiku luua, harmoneerida eeskirju kõikide fondide jaoks või veel üks või järgmine ettepanek. kohaliku arengu algatused, mis tulevad kohalikest kogukondadest. me ütleme, et need on võimalikud ainult, kuid selline sõnastus on liiga pehme. kõik ei sõltu sugugi kohalikest kogukondadest, pigem riigist kesk, keskvalitsuse institutsioonidest. Nemad lubavad kohalikke algatusi. mina sooviksin, et sõnastus oleks äh, jõulisem, et sellised algatused, selliseid algatusi äh, edendatakse ja suuname ka siis vahendeid sellistele algatustele nii progressiivsemad riigid äh, kasutavad neid võimalusi ja institutsioonid samuti. kui me regiooni tasandil haldame äh, hästi, siis paremini arenenud regioonid aitavad ka kaasa äh, riigi kestmise paranemisele. mõelgem kõigile nendele teemadele, aitäh aitäh, härra Roope. härra Žulov on järgmine. aitäh, proua esinaine äh,. tänan kaasraportööre omalt poolt äh,. teema on väga mahukas, ajapiirangud samas äh, tõsised ma ei hakka kõigist oma muudatusettepanekutest rääkima, kuid tahaksin äh, kolme kolme prioriteeti esile tõsta, mis on siis minu muudatusettepanekute puhul tähtsad. esimeseks, esim-, lihtsustamine, kuidas lihtsustada toetuse saajate ja toetuse andjate ametite tööd, see on tehniline teema, kuid sellel või on väga konkreetsed tagajärjed äh, fondide rakendamisel tulevikus näiteks muudatusettepanek, millega kontrolli kohustus äh, regioonidele, ma arvan, see on äh, ebaproportsionaalne. ja siis tehnilise abi muudatusettepanekud samuti, teine prioriteet. rida muudatusettepanekuid, mis puudutavad ülesehitust ja toetuste andmiste meetodit, peame toetama komisjoni ettepanekuid üleminekupiirkondade osas. sellest on ka pikalt räägitud seitsmendas ühtekuuluvusraportis, need piirkonnad vajavad jõulist toetust ja laiendamine sellele kategooriale on hea algatus aga oma muudatusettepanekutes juhin kaasraportööride tähelepanu sellele, et tuleb tõsta, et kui me tõstame seitsmekümne protsendini kaasrahastamise määra nende piirkondade puhul, siis seda soovivad näha paljud kolleegid, ka regioonide komitee. aga olen skeptiline komisjoni ettepaneku suhtes, mis puudutab arvutusmeetodit territoriaalse koostöö osas. on tehtud simulatsioone, kaarte koostatud. komisjoni ettepanek ei tugine tegelikult ühelegi territoriaalsele tõsiasjale ja see mõjuks väga negatiivselt äh, hajusa asutusega territooriumitele. ja lõpetuseks saame see oma sõnu-, saata ka jõulise sõnumi tegelikult oma muudatusettepanekutega, minu puhul Sotsiaalne Euroopa, e, minu jaoks väga tähtis, minu muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et Euroopa sotsiaalõiguste sambale järgneksid faktid, ühtekuuluvuspoliitika võimaldab reaalset lähenemist, võimaldab ebaõiglase konkurentsi vastu, ebaausa konkurentsi vastu võidelda. ja siis lõpetuseks üks teema meile tuttavas kontekstis, ehk siis kuidas mitte rääkida Brexitist. kõik uuringud, mida oleme lugenud, näitavad, et ükskõik millised tulevased suhted saavad ka olema Euroopa Liidu ja Brexiti vahel, Brexitil on otsesed tagajärjed meie piirkondadele. mõned piirkonnad saavad Euroopa Liidu piiriregioonideks, välispiir hakkab seal paiknema, sellel on selgelt tagajärjed. ja kõik muu, kõik piirkonnad üldisemalt, kellel on kaubandussuhted Ühendkuningriigiga, see mõjutab neid äh, negatiivselt Poolas, Prantsusmaal, Hollandis, Hispaanias. mitmed kolleegid, kellega olen koostööd teinud on sellele teemale ka tähelepanu pööranud, Lambert näiteks. nii et Euroopa Liidu roll ei ole siin mitte ära oodata. meie sõnum peab olema kaitsev, positiivne ja teisest küljest Euroopal on võimalus äh, ennetada ja mitte selle asemel, et oodata ära. seda on meile ka ette heidetud. nii et minu ja kolleegide muudatusettepanek on moodustada erifond, mis hakkaks toetama neid piirkondi, keda mõjutab Brexit. see on meie roll. Need olid minu kolm prioriteeti, mida siis väljendavad minu muudatusettepanekud, aitäh! Thank you very much, mis-. suur tänu, härra von Miltenburg uh.... aitäh! ei taha enam palju lisada sellele arutelule kõigepealt äh, peaksime rõhutama kvaliteeti, tugevat mandaati. selleks on hea võtta pisut rohkem aega. et me saaksime korralikult läbi arutada kõik muudatusettepanekud, sest sellel on tohutu mõju ka järg, järgnevatele läbirääkimistele, nii et parem võtame aega. ja, ja hiljem siis jõuame esimese lugemiseni ja ärgem kiirustagem asju tagant aga üks küsimus, äh, vahendite ülekandmine. loomulikult äh, erimeelsused meil on, poliitilised äh, erimeelsused, kas see peab olema vabatahtlik näiteks ühtekuuluvusfondist InvestEU-sse, meil on poliitilised erimeelsused selles osas, kuidas rahastada Euroopa ühendamise rahastust, aga minu küsimus äh, raportööridele, kas on tõesti mõttekas see ülekannete võimalus ära anda ja tugevdada opositsiooni, kui me alustame trilooge või on see täiendav argument, eriti nendele riikidele, kes ei taha seda, et suureneksid need summad või kahaneks ühtekuuluvuspoliitika rahastamine ja nemad kasutavad seda argumenti ja ütlevad, et parlament nii või teisiti ei taha Euroopa ühendamise rahastule raha üle kanda kõik on nõus, et see on suurepärane programm, mis annab lisandväärtust Euroopa tasandil. nii et, et raha ära võtta ühtekuuluvuspoliitikalt. minu küsimus kaasraportööridele on, et kuidas see kompromissidesse kirja panna? see on äh, sisuline oht äh, kolmepoolsetel kõnelustel hiljem, aitäh. Thank you very much, Mr Bushina. suur tänu, härra Bushina. aitäh, proua esineja ma jätkuvalt äh, kutsun teid üles toetama, mõtlema selle peale, kas on võimalik ära hoida kõige hullemat stsenaariumi, ehk siis et kõikide määruste osas jääb kõik järgmisele parlamendile otsustada, see on tõesti kõige hullem stsenaarium. ja ma toetan seda ka faktidega Bukarestis. näiteks Euroopa Parlamendi president härra Tajani kutsus Rumeeniat eesistujana üles tegema kõik selleks, et, et anda poliitiline nõusolek mitmeaastasele finantsraamistikule, et see Sibiu tippkohtumisel heaks kiidetakse. suurepärane, see on poliitiline kokkulepe, aga kui me kõik peamised määrused jätame järgmisele parlamendile, siis kõige varasemalt võetakse see, need vastu aastal kaks tuhat kakskümmend üks. muid variante ei ole kui kuue kuuga meie ei jõua äh, arutamist ja vastuvõtmist, kuidas siis järgmine Euroopa Parlament suudaks protsessi kirje, kiirendada, teades, et tegemist on sisulise uuendusega ja meil saab olema väga killustunud uus parlament, kus saavad olema väga erinevad nägemused. me ohustame ühtekuuluvuspoliitika tulevikku siin. nii et kui me suudame kokku leppida omavahel Äh, et me töötame inglisekeelse variandi põhjal või siis prantsusekeelse variandiga, aga et me hakkaksime tõesti määrust vastu võtma. see oleks tõesti hädavajalik, sest igasugune edasilükkamine äh, juba suurendab juba praegust äh, hilinemiste koormat ja kodanikud maksavad selle eest hinda kõrg-. see on euroskeptikutele tõeline hõbekuul valimiste eel. teiseks, tähtis oleks mõista, et tingimuslikkuse osas ma ühinen nende häältega, kes korduvalt on öelnud, me oleme vastu makromajanduslikule tingimuslikkusele. Hispaania, Portugali juhtumil on ära hoitud tänu parlamendile. miks parlament peaks seda uuesti tegema? teades, et see ainult äh, kahjustab inimesi ja piirkonda, mitte valitsusi. õigusriigi põhimõtte kohaselt, määruse kohaselt, arvestades paljude kolleegidega seda, ma arvan, et on äh, tähtis äh, hästi läbimõeldud ettepanekuga välja tulla. ma ei hakka üksikasjadest rääkima, kuid piiramata pädevuse andmine komisjonile on lubamatu. see tuleb tagasi lükata eh, tingimusteta ja parlamendi sõnaõigus on samuti kohustuslik, seda on tingimata vaja, siit minu üleskutse kolleeg Van Mintelburgile ja kõigile kolleegidele, teades, et eh, ühissäteste määrus sellega ka tegeleb, seega pöörakem tähelepanu sellele sõnastagem see nii, et seda saab rakendada ja et me ei karista regioone ja inimesi. ja lõpetuseks, tore on kõigele vaadata positiivselt ja läbi roosade prillide. aga vaatame, mis juhtus eelmisel nädalal. avaldus pärast Macroni ja Merkeli kohtumist. Nad ütlesid, et aasta kaks tuhat kakskümmend üks euroala eelarve kokkulepe. kas me oleme tõesti nii naiivsed ja usume, et läbirääkimised euroala eelarveks ei mõjuta üldse läbirääkimisi ja arve äh, mitmeaastases finantsraamistikus? kui kõik need küsimused jäävad praegu vastamata praeguse koosseisu poolt, äh, kellel on inimeste mandaat ja, ja kes ja legitiimsus, siis me oleme täiesti kaardistamata territooriumil ja see on väga-väga riskantne, arvestades Euroopa projekti tõsiseltvõetavust, sest ühtekuuluvus on solidaarsus ja mitte kahekiiruseline Euroopa euroala eelarve ja mitte euroala mitte midagi äh, ja tulevikus ei, ei tühjus ühtekuuluvuspoliitika osas, ärgem avagem seda Pandora laegast nendele, kes tahavad võidelda Euroopa Liidu vastu järgmistel valimistel, kolleegid. see on minu üleskutse, aitäh! Thank you very much!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 mandaat. ma arvan, et me peame selle täitma käesoleval ametiajal, ma olen igati nõus. ja ma arvan, et meie jaoks on käes väljakutsete aeg ühtekuuluvuspoliitika osas, mitte ainult Brexit ei mõjuta ühtekuuluvuspoliitikat, on aga ka väljakutseid nagu kliimamuutused, sotsiaalne Euroopa ja nii edasi arvamused võivad muidugi erineda nende üleskutsete rolli osas uues ettepanekus, aga mina olen seda meelt, et see tekst tuleks vastu võtta esimesel lugemisel veel meie koosseisu poolt. siin väljendati arvamusi bürokraatia kohta, mis on liiga suur vahendite kasutamisel. Euroopa fondid kannavad väga bürokraatliku poliitika etiketti. ja paljude toetusajade jaoks on väga raske kõiki neid kohustusi täita. läbi muudatusettepanekute, mis on tehnilised, ma esitasin neid kümmekond, läbi nende me tahame muuta ühtekuuluvuspoliitikat kasutajasõbralikumaks aga ma arvan, et saaksime veelgi rohkem teha, näiteks kui me võrdleme põllumajanduspoliitikaga. siin on olukord palju lihtsam. nii et meil on veel üsna palju teha jäänud selleks, et olukorda paremaks muuta. ja ma tahaksin, et me koostaksime selle teksti just selles ajakavas, milles, millest me oleme rääkinud ja ting-, ja igal juhul on kõige tähtsam bürokraatia vähendamine ma arvan, et me oleme siin õigel teel, aga teha saab veel rohkemat. Now I will ask the European Commission. Nein, ich wollte, äh, mein, ich. Ja. ma arvan, et me oleme enam-vähem ühel meelel selles, Äh, kuidas, millist tulemust me soovime, me soovime võimalikult kiiresti, võimalikult positiivset tulemust, soovisin kommenteerida äh, ühte küsimust. mõlemad raportöörid tegid oma raporti projektis ettepaneku, et me ei soovi neid ülekandmisi. me leppisime nii kokku, sest see oleks meie jaoks maksimaalne positsioon, sest komisjon ja liikmesriigid soovivad seda, see, ehk siis see oleks meie maksimaalne vastupositsioon läbirääkimisteks. ja alguses oli meil mulje, et ka meie komisjoni enamus toetab meid. homme hääletame me InvestEU programmi ja eks me näeme siis, milline see häälte vahekord on ning minu arvates peaks olema võimalik meil siin komisjonis ka kompromisse kokku kirjutada, kui muudatusettepanekuid vaadata, siis paljud, paljusid on ka raportöörid juba arvesse võtnud. meil oleks mõttekas endale parem positsioon välja võidelda öö, öö, ennem valimiskampaaniat, aga tuleb ühte asja selgelt välja öelda mul on nende ülekannetega põhimõtteline probleem isiklikult, sest minu arvates peab, peaks meil olema see üks selge ühtekuuluvuspoliitika, me võime öelda, et kõik need erinevad uued programmid on head programmid, võtame sealt, seal, võtame ühtekuuluvuspoliitikast sinna raha ära, ma võin teile tuua äh, näiteid, kus ma olen sada protsenti kindel, et liikmesriigid just seda ootavadki, et nad saavad vabatahtlikult sellest loobuda. InvestEU äh, äh, juures ei ole ju tegelikult mingisugust kaasrahastamisreeglistikku, ühtekuuluvuspoliitikas aga on. ehk siis sellisel juhul liikmesriigid saavad minna üle lihtsalt InvestEU-sse, sest see, seal on tegutsemine palju lihtsam, nad ei pea mingisuguseid partnerluslepinguid sõlmima ega midagi. ma, seda ma, ma kardangi, ma soovin kaasaegset ühtekuuluvuspoliitikat äh, pärast kolmekümmet aastat, aga teiselt poolt soovin ma äh, kaasata võimalikult palju ka regioone eks me peame vaatama, homme hiljemalt saame me hääletusel teada, millised häälte vahekorrad meil siin komisjonis on ja võib-olla siis ma pean loobuma oma isiklikust vastumeelsusest. ja eks me siis raportööridena valmistame me ette kompromissid, mis peegeldavad meie parlamendi seisukohti. see saab olema öö, sarnane selle makromajandusliku tingimuslikkuse eh, teemaga, kus seitse aastat tagasi parlament võitles selle eest ja, eh, ja lõpuks ikkagi kaotas, eks me peame vaatama, mis on teostatav, mis on mõistlik, millises suunas on eh, võimalik liikuda ning loodetavasti saame me kojale tõesti esitleda hea lõpptulemuse, millele saame me ka suurema häälteenamuse, aitäh! Uh, yes, I planned to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 Thank you, thank you very much. aitäh. nii palju siis komisjoni poolt. härra Novakovi jällegi ei ole siin. kas te soovite veel paar sõna öelda, proua Kreel? üks lause veel. ülekannete kohta InvestEU-sse, seda ei ole veel otsustatud, aga parem on plaanida tuleviku kompromissi, kui üldse mitte mingit plaan, plaane omada või veel rohkem ülekandeid plaanida. me, me soovime selle täiesti kõrvale lükata, aga selle üle pole veel otsustatud, eks me näe. ja nagu te võite näha, Andrei ja minu muudatusettepanekutest soovime me kõigepealt ära kasutada öö, või soovime me anda liikmesriikidele võimaluse kõigepealt kõik ühtekuuluvuse all ära kasutada kogu raha, ennem kui see kantakse üle InvestEU-le. me sooviksime viimaseid aastaid nüüd ära kasutada selle jaoks. aga sellest räägitakse kompromissi all kindlasti. homme oleme kindlasti targemad. aitäh! härra Novakov, kas soovite ka sõna? ei, mitte praegu ma ootasin teid nii väga, et arvasin, et te võtate sõna. Everything about the report, but Mrs Krell did it. aga proua Krell juba tegelikult rääkis kõik ära, ei soovigi sõna, olgu, siiski. ma, eks ma kuulan e, esinaise sõna ja võtan sõna. vabandust, et ma nii hilja kohale tulin, aga te kujutate ette, üsna öö, e, keerulised ajad on Äh, parlamendis praegu ja paljud asjad toimuvad ühel ajal. ega ma ei kurda. kui aus olla, siis CPR on selline asi, millega ma olen tegelenud hommikust õht-, õhtuni juba pool aastat. väga meeldiv, et ko-, kolleegid huvituvad ka sellist, sellest äh, ja kaks tuhat kakssada muudatusettepanekut on peaaegu kümme aastat, vaatasime, kümme päeva vaatasime neid läbi ja mul on juba mõningad kompromisside mõtted, millest ma kõigepealt rääkisin, räägin äh, kaasraportöör proua Kreeliga ning siis ka variraportööridega loomulikult. ja nüüd ma nõustun härra Postinaaruga, et et äh, edasilükkamine on ohtlik ja ma olen väga rahul sellega, et meie esinaine on kindlalt seisukohal, et me peame hääletama jaanuaris. sest see oleks muidu poliitiliselt vale sõnum, et me ei ole valmis. ja keegi ei võta arvesse meie muresid Brexiti ja eelarve koha pealt, me peame tulemusi näitama ning ma arvan, et meil on piisavalt aega praegusel ajal, et see, seda arutada, juba pool aastat äh, on, oleme me ju raportöörid olnud. ja esimene projekt on olemas mis puudutab ülekandeid. seda asja tuleb pikalt arutada, mingit lihtsat lahendust ei ole. ma olen kindel, et kõik on minuga nõus, et me peaksime kuskile piiri ikkagi tõmbama ülekannetele. ja siin kommenteeriti juba, et Euroopa ühendamise rahastu on väga hea programm Äh, keegi pole öelnud, et see on halb programm, aga häid programmi on väga, programme on väga palju, näiteks Erasmus ettevõtjatele, kas me peaksime seda ka rahastama siis ühtekuuluvuspoliitikast? ei, sest selle jaoks on leitud eraldi eelarverida. aga äh, minu mõttes käib ka selline äh, võitlus väike, et kes võida-, kes võtab kõige rohkem ühtekuuluvuspoliitikast raha ära. nüüd soovitakse kümme miljardit viia üht-, Euroopa ühendamisrahastusse ning nüüd üks muudatusettepanek soovib kahtekümmet miljardit isegi. kujutage ette, kui me läheme seda teed edasi, siis ühtekuuluvusfondi kogus on väiksem kui suuremal osal teistel programmidest Euroopa Liidus kas selle eest me siis võitleme Euroopas? inimesed siit saalist väljaspool arvavad või öö, mõõdavad meie tegemisi mitte meie sõnade, vaid tegude järgi. see ühtekuuluvusprogramm ja järgmine MFF näitavad, kui palju me usume Euroopasse ja selline öö, võistlemine omavahel ja liikmesriikide vahel ja institutsioonide vahel ei aita kedagi, kui välja arvata populiste, aitäh! aitäh kõikide nende arutelude eest täna. kas te soovite veel reageerida oma muudatusettepaneku kohta? jah, palun. sest meil on siin poliitiline arutelu. millest, millega tegeleb ühtekuuluvuspoliitikaga? ka ühtekuuluvuspoliitika, kas eesmärk on raha kanda ühtekuuluvuspoliitikasse või saavutada tulemusi? ning ühtekuuluvusfondi eesmärk oli investeerida infrastruktuuri, seega kui me saame kombineerida kaks asja, kui me saame võtta raha ühtekuuluvusfondist ja saata seda Euroopa ühendamise rahastusse, siis me räägime ju samast asjast. minu jaoks oleks peamine küsimus, kui kõik kompromissid on esitatud mis toob kõige rohkem kasu meie kodanikele. kuidas me saame anda kõige rohkem Euroopa lisaväärtust. ja isiklikult mind ei huvita need summad, mis otseselt on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga või tra-, transpordiga, mind huvitab see, kui palju me tulemusi saavutame koha peal, seega võtke arvesse, et vahel toimuvad meil siin naeruväärsed kaklused selle üle, kuidas, mis sõnu kasutada erinevat, kuidas asju nimetada, aga tegelikult me räägime siin konkreetsetest projektidest ja inimestest nende projektide taga ning seetõttu esitatakse ka, esitasin ka muudatusettepaneku, et kakskümmend mil-, miljardit peaks veel minema lisaks. sest kõik eksperdid on nõus, et kõik eksperdid on nõus, et Euroopa ühendamise rahvast, rahast on täpselt see, mida Euroopal on vaja. ja kui me ühtekuuluvusraha, rahadest e, e, seda raha ei eralda, siis me ei saa ja me ei suuda kokku leppida ühtseid koridore, siis me rahastame endiselt riik, siseriiklikke projekte, mina olen Euroopa-meelne saadik ja seetõttu ma soovin investeerida Euroopa koridoridesse, mitte ainult siseriiklikesse projektidesse ning naljakas asi on see, et teie puhul Bulgaarias on vaja väga palju investeeringuid infrastruktuuri. kas te soovite, et Euroopa aitab teie riiki läbi ühe Euroopa ühendamisrahastu või soovite te, et hiinlased äh, tuleks ja teeks kõik need investeeringud, mina sooviksin, et Euroopa seda teeks, aitäh. Thank you, now we have the reaction from the aitäh, nüüd kaasraportöörid soovivad reageerida ja härra Olbricht ka. Äh, ich muss mich ja schon wundern ma pean siin vastama, kui te nüüd tulete selle juurde tagasi, mida tähendab ühtekuuluvusfond, siis tuletaksin meelde, et ühtekuuluvusfond loodi selleks, et organiseerida valuutaliitu ning liikmesriigid, kelle, mis olid kõige vähem eh, arenenud, pidid saama võimaluse suuri infrastruktuuri ning keskkonnaprojekte korraldada. ja seetõttu kuigi kuna need riigid on vahepeal kõvasti edasi arenenud, on ühtekuuluvusfondi vähendatud nelikümmend viis protsenti. jah, Euroopa ühendamisrahastu on hea, aga see ei ole seotud ühtekuuluvusfondiga, vaid infrastruktuuriga. Te teate väga hästi, et algusest peale on võideldud CEF-i projektide vastu kahjuks liikmesriigid ei ole valmis öö, sellele eraldi raha eraldama, ma ei hakka ütlema, millised täpselt, aga te teate kõik väga hästi, kes pidurit vajutavad. ühtekuuluvuspoliitika on midagi muud. ühtekuuluvuspoliitika peaks ja selleks kulub kaua aega aitama liikmesriikidel majanduslikult, äh, territoriaalselt ja sotsiaalselt äh, saavutada üksteisega samavõrdne tase. sellel on teistsugune lisaväärtus kui Euroopa ühendamise rahastul. aga Euroopa lisaväärtus on see ikkagi ning mina ei soovi tekitada olukorda, kus üks hakkab võitlema teisega probleem on siin selles, et meil on nüüd vähem raha, aga rohkem väljaminekuid kui kümme aastat tagasi. kui meil oleks tõesti nii palju raha, kui parlament näiteks on ette pannud, siis ei peaks me selliste teemade üle vaidlema. mõlemad programmid, Euroopa ühendamise rahastu, aga ka Horisont ja paljud teised projektid ning ühtekuuluvuspoliitika ei seisaks siis sellise probleemi ees, et, et nad peavad raha pärast kak-, kaklema, sest piisavalt raha ei ole. seda probleemi meie lahendada ei saa, kui me eh, siin hakkame ütlema, et ei, sina ei tee piisavalt palju Euroopa jaoks, ei, sina ei tee piisavalt palju Euroopa jaoks. ja näiteks Bulgaaria puhul Äh, on ju selge, et mõningad piirkonnad ei ole piisavalt hästi veel arenenud ning nad saavad raha nii ühtekuuluvus- kui regionaalfondidest selleks, et oma infrastruktuuri parandada. miks peaks siis Bulgaaria andma raha Euroopa ühendamise rahastusse? ja kõige rohkem Euroopa Liidu lisandväärtust tuleb just nende äh, lünkade ületamises liikmesriikide vahel need endiselt eksisteerivad, sest liikmesriigid äh, ei suuda oma isekusest loobuda. meil, meil ei pea mitte ainult rohkem raha olema, vaid ka liikmesriigid peavad suutma paremini koostööd teha, et tõesti need äh, piiriülesed äh, tupikud saaksid eemaldatud. see on kõigepealt loomulikult raha küsimus aastaid juba on ajatud pro-, aetud projekte Prantsusmaa ja Hispaania piiril ja asi ei ole tegelikult rahas, miks need projektid pole äh, rakendunud. aga me ei tohi kiusatusele järele andma, anda ja ütlema, et hakata, et, et sina, mina olen parem, ei, mina olen parem ja nii edasi. aitäh! aitäh! mul on väga keeruline siin esinaise rolli täita, sest ma olen ka variraportöör ning äh, sa mainisid väga mitu korda Bulgaariat, suur tänu. väga harva mainitakse Bulgaariat nii palju. lisaksin midagi härra Van Milterburgi küsimusele, kui rääkida Bulgaariast ja investeeringutest infra, infrastruktuuri Bulgaarias, milleks on üüratu vajadus pidades silmas riigi arengut, aga Bulgaaria on väike riik Balkani keskel. ja ühendused meie naabritega on üks peamisi öö, küsimusi Bulgaaria arengus. seega üks võimalikke lahendusi oleks jah, Euroopa ühenduse rahast, ühendamise rahastu, aga piiriüleste projektide jaoks, mis võimaldavad mõningatel, ütleme, keskmise suurusega riikidel, nagu Bulgaaria, investeerida osa ühtekuuluvusrahast ühendustesse piiriüleselt naabritega. seega ma näen kompromissi võimalust, kaasa arvatud Bulgaaria puhul. härra Olbricht, soovite kohe sõna või pärast, härra Novak, palun mulle meeldib see arutelu, sest aeg-ajalt tuleme me alati alguse juurde tagasi ütleksin paar asja, kui me järgime Mattiase liini, et me ei räägi ühtekuuluvuspoliitikast, siis see on tõsi, kõik, et, et kõik Euroopa poliitikad on tegelikult ühtekuuluvuspoliitikad ju. Euroopa Liidu ühtekuuluvuse jaoks pole vaja ühtekuuluvuspoliitikat seetõttu Hollandi valitsus on leidnud, et neile ei meeldi ühtekuuluvuspoliitika. ma kohtusin sinu suursaadikuga ja ta ütles, et Holland ei huvitu ühtekuuluvuspoliitikast peaaegu üldse. miks? sest sest seda instrumenti ja ma tsiteerin, tuleb kasutada nõrgemate jaoks. aga teiseks, ja ma ei ole sellega nõus, kohalikel omavalitsustel on teistsugune seisukoht, sest nad teavad väga hästi, et sellel rahal on võimenduse eh, efekt, sest see võib kaasa tuua uusi investeeringuid, teiseks, ühtekuuluvusfond. mina olin linnapea toona ja käisin aruteludel eh, Euroopa Nõukogus, räägiti Maastrichti lepingule ja nii edasi, muuseas Ühtekuuluvusfond loodi eraldis selleks, et aidata nõrgemaid riike, et nad saaksid ette valmistada euroalaga liitumist. seetõttu plaanibki neid suuri infrastruktuuri investeeringuid, et nad saaksid ette valmistuda euroalaga liitumiseks. ja see oli eraldatud riikidele, kelle e, RKT oli alla üheksakümne protsendi keskmisest. aga tuletaksin meelde, et ühtekuuluvuspoliitika ei puuduta ainult raha. ühtekuuluvuspoliitika puudutab meetodit. seda ütles ka proua Kreel, see puudutab ühist juhtimist, ühist vastutust, heade haldustavade õpetamist, planeerimise õpetamist, igasuguste asjade õpetamist. see on see ühinise juhtimise põhimõte, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. kas on võimalik kõike teha Brüsselist? jaa. kas on võimalik tsentraliseerida kõike? jaa. kõik oleks kiirem, jah aga ühtekuuluvuse tulemusi nii ei saavutata, sest me räägime siin ühisest juhtimisest. tehkem oma kodutöö ära kodus. eelmine kord volinik Kallas tegi ettepaneku võtta raha ühtekuuluvusfondist ja kanda see üle Euroopa ühendamisrahastusse, mis loodi eraldi piiriülesteks projektideks. ning Viktor Postinaru oli toona ühtekuuluvuspoliitika raportöör. tema ütles meile, härra Kallas siis, et, et see oleks ajutine lahendus ning et ta kunagi rohkem seda ei nõuaks, sest see on lihtsalt ajutistel põhjustel ja nii edasi. me mäletame küll seda arutelu. meie küsimus on nüüd, miks komisjon juba algusest peale ei leidnud eraldi raha CEF-i jaoks? miks nad ei pannud seda, miks nad panid selle liikmesriikide üldisesse potti ja nüüd võtavad seda sealt? see on vale. kui võtta ära raha ühtekuuluvuspoliitikast ja anda see CEF-ile, siis lihtsalt liigub see raha ühest poliitikast teisele, ühest meetodist teisele Nad oleks võinud seda ammu varem teha ja, ja selle raha CEF-ile lihtsalt anda ning öelda, et vähem raha ühtekuluse jaoks. miks nad nüüd sellise ettepaneku teevad? Nad lihtsalt vihastavad valitsusi. kordan üle. seetõttu minu arvates kogu see mõte ongi vale. regionaal- ma-, maaelu are-, arengufond on teistsugune lugu. aga me ei tohiks hävitada ühtekuuluvuspoliitikat, me võime sealt võtta raha teadusele ja igale poole mujale ja seda teeks siis Brüss-, Brüssel. ja võib-olla kiiremini, jah, aga ja, ja siis me hävitame selle ühtekuuluvuspoliitika, ma olen selle täiesti vastu, sest maaelu arengufond on mõeldud just ühise juhtimise jaoks see, et sealt raha üle kantakse CEF-ile, oleks mõttetu, sest me kaotame lihtsalt raha. see mõte on küll ilus, aga mul on uusi mõtteid, kust raha saaks. näiteks võtame rahad CEF-ist ja suuname selle üle hoopis Maaelu Arengufondi näiteks. see on sama loominguline kui see esimene lähenemine. seetõttu minu arvates peaks selle arutelu lõpetama, aga kordame üle, regikomisjonis me räägime siin sellest ja regikomisjon on mõeldud ühiseks juhtimiseks. me ei saa siin öö, äh, rääkida sellest, kuidas öö, äh, loobuda ühtekuuluvuspoliitikas äh, ühisest juhtimisest, sest siis ei oleks enam ühtekuuluvuspoliitika. Thank you, Mr Seller. suur tänu, härra Seller. aitäh, proua esinaine jah, huvitav oleks ka teada, mis teistes komisjonides toimub, eelarve kontrolli komisjonis praegusel hetkel on meil Euroopa Kontrollikoja eriaruanne, mis räägib sellest, kuidas liikmesriigid äh, ühe, ühtekuuluvuspoliitika jaoks mõeldud vahendeid kasutavad üle-euroopalise äh, äh, transpordivõrgustiku ülesehitamiseks, nad on seda teinud äh, Äh, nendel trassidel, millest nad varem teada andsid, nad ühendasid, ehitasid üles ka siseriiklikud võrgustikud, aga seal, kus äh, pidid toimuma ühendused piiriüleselt, seal nad viis, äh, viisteist, kakskümmend kilomeetrit enne piiri lõpetasid ehitustöö. minu arvates ei ole see just euroopalik mõtlemine. Need on projektid, mida on plaanitud juba viisteist, kakskümmend aastat, need piiriülesed projektid, seda raha on kasutatud riigisiseseks tööks, jah, võib-olla on see kasuks tulnud mõningatele raudteefirmadele, aga me ju soovime öö, äh, ühendusi olenemata sellest, kuidas piirid jooksevad, see, sest me soovime anda oma kodanikele võimaluse ju Äh, kiiremini kodanikel ühest riigist teise sõita, seetõttu ma hoiatan teid selle eest, et äh, ühtekuuluvusvahendeid äh, võetakse teiste üksikute fondide jaoks ära. sest tegelikult meil on ju e-, kogu eesmärk saavutada ühtekuuluvus Äh, riikide vahel, seega ma olen täiesti nõus sellega, mida Jan ütles. see on Novakov. aitäh ja härra Novakov. ma pean ütlema, et ma tundsin puudust sellisest arutelust juba pikka aega, see on suurepärane, üks paremaid, mis siin komisjonis on aset leidnud ja tõesti olen seda nautinud. hästi. I am regret that I missed the even more interested part. ja kahetsen, et jah, et veelgi huvitavam osa ei saanud seal osaleda. Bulgaariat mainiti korduvalt. ainuke, kes ei maininud, oli härra Olbricht. aga ka tema on seotud Bulgaaria eesistumisega, nii et ta on osa sellest. härra von Winterburg äh, ütleb, et on Euroopa-meelne ehk siis ta toetab äh, Rumeeniat, Bulgaariat, Tšehhi Vabariiki, mis on alu, stardipunktiks suurepärane. ja Euroopa-meelsena mõistab ta, et netokasusaajate teooria kontekstis tuleb öelda, et me oleme kõik netovõitjad. härra Olbricht. sotsiaalfondist võiks ju ka CF, Euroopa Ühendamise Rahastusse raha viia. või maaelu arengufondist või kalandusfondist, aga sellel lool polegi lõppu. jätkem konkureerimine. ühtekuuluvus, poliitika ühtekuuluvuspoliitika fond tähendaks, et on lõpp tulnud sellele, kuidas Euroopa Liit integreerib liikmesriike hiinlased on meie vähim probleem, kui me lõpetame ühtekuuluvuspoliitika rahastamise. kindlasti mõistate, mis selle taga on. miski ei ole kunagi nii lihtne. seitsekümmend protsenti läheb ju tagasi äh, netomaksjatele, see, mis on pandud ühtekuuluvusfondi, need, kes tegelikult algselt ka rahastasid ühtekuuluvusfondi. kokkuvõttes olen ma ka kindel, et me saavutame tasakaalus kompromissi igal juhul mul oli väga hea meel, et meil sellel ajahetkel ja praegu see arutelu siin toimus. aitäh, aitäh teile kõigile. oli igati vajalik arutelu. ja ma olen kindel, et raportöörid äh, hindasid meie kommentaare. ja esimene, esimesel variraportööride kohtumisel ilmselt me jätkame seda tööd, vaatame kompromisse ja kasutame aega, mis meil on jäänud kuni jaanuarini kõige paremal moel. aitäh teile, aitäh selle arutelu eest. see oli viimane punkt meie tänases päevakorras. regikomisjonis alustame homme hommikul kell üheksa null null. koordinaatorite kohtumine äh, peab algama viieteist minuti pärast kolmveerand kuus, aga kas me võiksime kohe alustada koordinaatorite koosolekut, kas koordinaatorid on nõus sellega? suur tänu ja jätkame siis koordinaatorite koosolekut ja kutsun meie komisjoni külalisi ja kõiki neid, kes ei osale koordinaatorite koosolekul, palun kõigil siis lahkuda saalist, aitäh.